Uh, well, um, never-ending story. Our each committee meetings see lugu ei lõpe kunagi. toimub ITRE komisjoni koosolek, aga tänane koosolek on muidugi erinev, sellepärast et meil on siin kohal volinik Miguel Arias Cañete, kes on kliimameetmete ja energia volinik. ning me tahame jätkata oma struktureeritud dialoogiga tuletan teile meelde, et volinik Kaniete ei ole sugugi esimest korda äh, ITRE komisjoni kutsutud, aga meil on veel palju teemasid läbi käia, näiteks komisjoni tööprogramm aastaks kaks tuhat seitseteist, puhta energia pakett, ajakavad, koordineerimine ja muidugi volinik, kui te äh, saaksite anda meile ülevaate aasta kaks tuhat kaheksateist kohta, siis see oleks ka väga meeldiv, sest tahaksime isegi valmis olla eh, juba järgmisteks eesistujateks pärast Eestit, Austria eesistumist ja teisi. lisaks, kui te saaksite puudutada ka oma uut õigusloomelist programmi nüüd on ju välja pakutud äh, kaheksaosaline Energialiidu pakett ning küllaltki palju äh, akte, mis puudutavad digiliitu. aga me tahame rohkemgi tööd veel teha. lubage, ma rõhutan seda, et ITRE on graafikus nende kaheksa ettepaneku läbikäimisega, sest äh, ka meie ajakava on ambitsioonikas, nagu ka öeldud ühises deklaratsioonis aasta alguses. lugupeetud volinik, me oleme teiega juba nii tuttavad, et ähm, ega ma rohkem teile ei oskagi öelda, palun tee sõnavõttu. suur tänu! hea härra esimees, parlamendiliikmed mul on hea meel siin täna olla struktureeritud dialoogi jaoks, mis aitab komisjonil ette valmistada äh, ennast tööprogrammiks järgmiseks aastaks ja teha oma ühiseid tegevusi paremini. aasta kaks tuhat seitseteist on seni olnud ettepanekute rakendamise aasta, äh, mis, ja see on olnud seotud tarnekindluse paketiga aastast kaks tuhat kuusteist ning ka puhta energiapaketiga eelmise aasta novembrist. puhta energiapakett on ambitsioonikas, laiaulatuslik, see koosneb mitmetest eh, seadusandlikest ettepanekutest, mille eesmärk on tugevdada eh, Euroopa Liidu panust Pariisi eesmärkide täitmisel, see puudutab näiteks ETS-i, Ähm, liikmesriikide koostööd, maa kasutamist, metsanduse teemat. veelgi enam, aasta kaks tuhat seitseteist veebruaris äh, vaadati ka ETS läbi seoses lennundusega ja kõik need ettepanekud äh, panevad meid tegutsema õiges suunas selleks, et süsinikusisaldust vähendada oma majanduses ähm, ning see lisaks saadab see selge sõnumi äh, Pariisi leppe kohta, selle kohta, et ähm, ollakse valmis või haarama juhtrolli seoses ähm, üleminekuga puhtale energiale lisaks tuleb puhta energia sektoris luua ka uusi töökohti. me oleme esimese, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimese poole jooksul teinud palju edusamme ja nüüd on oluline neid pingutusi jätkata. teisel aastapoolel hoida sedasama suurt tempot, me teeme kõik head tööd selleks, et ambitsiooni, ajastust ja ka läbirääkimiste sidusust säilitada. seega me ähm, vastame ühiselt kolme institutsiooni presidendi üleskutsele aasta kaks tuhat kuusteist detsembrist selleks, et eh, juba enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu saavutada tugevaid edusamme. Eesti eesistujana on pakkunud välja väga ambitsioonika tegevuskava ja ta on juba ka välja öelnud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teise poole energiaministrite koosolekute ajad me peaksime in-, institutsioonide vaheliste läbirääkimistega alustama nii kiiresti kui võimalik. tarnekindluse paketiga oleme me suutnud näidata, et viieteist kuu jooksul on võimalik jõuda kokkuleppele näiteks SOS määruses, IGA leppe puhul ja ka energiamärgiste raammääruse puhul. ja ma tahaksin ka härra Puusek teid tänada selle eest, et te suutsite tegutseda kiiresti, kolmepoolsed läbirääkimised olid küll keerukad, aga te väga professionaalselt ja ka kirglikult tegutsesite. Ehm, puhta energiapaketiga, mm, selle kohta võib öelda, et on tehtud head ettevalmistavat tööd, aga kõik ei ole veel valmis, nagu te teate, kolmekümne esimesel mail võtsime vastu mobiilsuspaketi ehm, ja komisjon jätkab ka teiste aspektide käsitlemist järgnevatel kuudel ütleksin teile järgmist. gaasitarnekindluse kompromissi osana pakume välja muudatusettepaneku Energialiidu lepingu kohta. me ka mõtleme sellele, missuguseid grante anda Euroopa ühendamise rahastu all, lisaks Ehm, pakume välja et, et viisteist protsenti elektrivõrkudest peaks olema kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks omavahel ühendatud, ehm, seda ka osana Euroopa ühendamisest taas. energialiidu võimaldamise raamistiku osana ehm, käivitame mitmeid platvorme ning samuti analüüsime vajadust uuendada oma gaasiturgu puudutavaid reegleid eesmärgiga saada üle mm, õiguslikest lünkadest, võttes eriti arvesse selliseid nähtusi nagu Nord Stream. pärast mobiilsuspaketi vastuvõtmist kolmekümne esimesel mail on komisjon veel nõus ka selle ja, ja soovib selle aasta lõpuks ähm, käivitada teisigi algatusi, näiteks CO2 emissioonide kohta äh, Ähm, aktide vastuvõtmine autode, busside, veoautode kohta. meie eesmärk on valmistada ette uued CO2 emissiooni äh, sihtmärgid pärast, ajaks, mis tuleb pärast kaks tuhat kahe, kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, oluline on ka koostada mõjuhinnang, mõjuhinnangus vaadatakse äh, Ehm, loomulikult kulusid ja tulusid, samuti ajastust ja võimalusi saavutada madala või nullemissiooniga eh, sõidukite kasutuselevõtt. samuti selles kontekstis eh, me peame hindama kindlasti seda, missugune mõju on ehm, madala emissiooniga sõidukitele üleminekul sellele, kuidas eh, toimivad töökohad ja, ja missugused on inimeste oskused kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsete standardite sätestamine äh, loomulikult on oluline, aga selleks, et see oleks edukas, on vaja integreeritud lähenemist, mis vaatab nii pakkumise kui ka nõudluse poolt. ja tõtt-öelda, kui me tahame, et sellised sõidukid jõuaks, jõuaksid turule, siis ei piisa ainult eesmärkide sea-, seadmisest, vaid nende edu sõltub ühelt poolt laadimise taristu kättesaadavusest ja teiseks sellest, ehm, kui kiiresti jõutakse välja tulla ehm, akudega, mis on piisavalt taskukohased. mobiilsuspaketi osana pakume me välja ka meetmeid, mis toetaksid madala emissiooniga sõidukeid toetavat taristut ja teiseks ka järgmise põlvkonna akude tootmist Euroopas. lõpetuseks, meie CO kahe teemaline seadusandlus äh, sõltub sellest, kui hästi me suudame seda testida. Ähm, ehk siis, kui me neid ähm, väärtusi määratleme, siis tuleb jääda realistlikuks saada aru, mis on nende asjade eesmärk ja kõik peab olema kooskõlas tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitmetega, kui midagi testitakse. samuti me teame seda, et raskeveokid mõjutavad suuresti CO2 emissioone. komisjon on välja pakkunud ähm, asjakohased standardid kehtestada kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolel analüüsitöö on juba käimas ning ma ütlen väga selgelt ka välja, et meie eesmärk ei ole lihtsalt copy-paste nendest lahendutest, lahendustest, mida varem on kasutatud teistes piirkondades, vaid meie lähenemine põhineb põhjalikul mõjuhinnangul selleks, et kindlaks määratleda lahendus, Euroopa lahendus, mis sobib just meie turule, meie tootjatele, nende konkurentsivõimele ja ka meie energia- ja kliimaeesmärkidele. seega me suudame mm, minna edasi Energialiidu loomisega ja täita ühe kümnest poliitilisest prioriteedist Junckeri komisjonis. ma loodan, et äh, meie koostöö jätkub, äh, sest seda ootavad meie kodanikud meilt kõigilt. niisiis, äh, härra esimees, nagu te kuulsite, siis ähm, peatselt on kõik seadusandlikud aktid välja käidud ning siis peame pidama maha olulisi kolmepoolseid läbirääkimisi selleks, et äh, vastata Euroopa kodanike vajadustele. suur tänu, härra volinik! suur tänu selle eest, äh, mida teeb Euroopa Komisjon ja ka selle eest, et te teete koostööd Euroopa Parlamendiga, tänan teid teie kõne eest ja alustame siis eh, fraktsioonide esindajatest. härra Paul Rubik Rahvapartei nimel. Ja, Herr Kommissar, ich möchte mich äh, recht herzlich äh, für Ihre Ausführungen bedanken. suur tänu, tahaksin teid äh, sissejuhatava sõnavõtu eest tänada, härra volinik. me teame, et käesoleval aastal on meie ees sügisel väga suur ettevõtmine ja väljakutse, eriti just, mis puudutab Euroopa Liidu energiapoliitikat. ja see on meie jaoks väga tähtis et need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud, ka vastavalt rakendatud saaksid. poliitika puhul on muidugi see probleem, et äh, hästi palju kasu-, äh, kasutatakse piitsameetodit, kogu aeg on trahvipoliitika ja seetõttu ei ole poliitika ja poliitikud väga armastatud Äh, Slovakkia valimiste osavõtt kolmteist protsenti ja Brexiti tulemus, me peaksime mõtlema selle peale, kas äh, need meetodid, äh, mida me valime poliitika puhul, alati viivad meid sihile. hea on, kui me mõtleme selle peale, milliseid eesmärke ja motivaatoreid saame me oma kodanikele seada niimoodi, et me ühtselt saaksime oma probleemidele läheneda ja need lahendada. liiklus- ja transpordivaldkonnas nii nagu juba rääkisite, on praegu eh, tugev eh, debatt selle üle, kas eh, sisepõlemismootorid tulevikus on veel usaldusväärsed. rohelised juba nõudsid esimest korda seda, et aastani kaks tuhat kolmkümmend peaks olema lõpp peal sisepõlemismootoritega autode tootmisel. samas muidugi me näeme seda, et kui me vaatame liitsiumioon akusid, mida kasutatakse Äh, Samsungi telefonid, äh, S7 on keelatud äh, võtta pardale, samuti oleme näinud seda, et neljasaja kilosed liitiumakud on autode puhul kasutusel ja kui need ise süttivad ja põlema hakkavad, näiteks kui see juhtub lennuki pardal, siis ei ole võimalik seda üldse enam kuidagi kustutada. kui elektriautod selliste akude taga toodetakse, siis me peame mõtlema selle peale, mida see täpselt elanikele võiks tähendada, näiteks kui auto on pargitud maja alla, Londonis me nägime ju suure eh, maja põlengut just äsja, eh, elektriautosid seetõttu ei tohiks eh, väga tihedasti asustatud piirkondades üldse kasutada mm, ja need on ohtlikud. siis küsimus, millist strateegiat peaksime kasutama, et oma eesmärkidele lähemale jõuda? pideva juhtimise, pideva sõitmise Äh, küsimus peaks olema äh, kogu aeg laual, et liiklus peaks olema võimalikult stabiilse äh, kiirusega voolamas ja igasuguseid ettevõtteid tuleb teha tööstusele, aga erinevate sen-, sensoride abidega saab liiklust korraldada niimoodi, et iga punase valgusfoori taga ei peaks äh, pidurdama, siis lõpeks ära ka äh, pidevad pidurdusjäljed ja peenosakesed õhus pidurdamise tõttu ning äh, ka sisepõlemismootori jääkide, põlemisjääkide peenosakeste arv väheneks. praegu tundub, et väga palju lihtsalt läheb kaduma energiat asja eest teist takka, see on aga tarbijate kahjuks ja ma olen selle tõttu teiega nõus, meil on vaja kindlasti uusi kütusestandardeid siin oleks kindlasti vaja investeeringuid, investeeringud oleksid mõistlikud. Äh, lihtsalt äh, võttes on küsimus järgmine. kui palju energiat on võimalik salvestada ühte mobiilsesse sõidukisse ja akukaal mängib tulevikus ka väga olulist rolli seejuures. palun, et üheksandas raamprogrammis oleks see meie prioriteediks. suur tänu, hea kolleeg ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel eh, kolleeg Dan Nikab, palun. Ähm, eh, suur tänu, kõigepealt sooviksin ma tänada teid selle eest, et olete oma lubadusest kinni pidanud, lubaduse, mille andsite, kui kohtusime koordinaatoritega ja palusime grupurile noastre. S-a întâmplat acest lucru și vă mulțumesc. Am o întrebare pe care vreau să vă pun și ține de... Äh, äh, pidasite sõna, mul on küsimus teile, mis puutub rahastamist. Meil on äh, väga ambitsioonikad eesmärgid. Erinevate dokumentide puhul, ükskõik, kas me räägime siin poliitikatest, mis puudutavad energiatõhusust, taastuvenergiaallikaid või siis ka näiteks energiatõhususe rajamist ja väljatöötamist, see kõik aga tähendab raha ja investeeringuid seega on minu küsimus järgmise programmeerimisperioodi jooksul, kas plaanite võidelda selle rahastamise eest, mida meil on vaja selleks, et oma ambitsioonikaid eesmärke täita? ja lisaks sellele, mida ütlesin, tahaksin veel küsida gaasi- ja energiakeskuste kohta. see nõuab palju raha ja see on kulukas. ja me oleme näinud ka seda, et muidugi keskpika perspektiivi eesmärgid sõltuvad oluliselt sellest, milline on rahastus. kui me rohkem kasutajate poole kaldu oleme ja mitte tootjate ja operaatorite poole, siis loomulikult on kulud hoopis teistsuguse struktuuriga, kui siis, kui me toetume võrdselt nii tarbijatele, kasutajatele kui ka tootjatele. teiseks tahaksin ikkagi rõhutada siin elektriautode olulisust. mind ei pane muretsema see konkreetselt, mis materjalist on tehtud aku, aga ma arvan, et Euroopa Liit peab leidma lahenduse ikkagi korrektse materjali kasutamiseks akude jaoks. oleme pärast Ameerika Ühendriike ja Hiinat praegu kolmandal kohal elektriautode tootjana ja kui me siin veel toppama jääme, siis ilmselt oleme veelgi rohkem teistest maas väga suur osa Euroopa tööstusest on äh, väga saastav, aga transpordisektor on vaieldamatult kõige suurem saastaja. kui me vaatame seda, äh, kui palju panustab äh, transpordisektor süsihappegaasi heitkoguste õhku paiskamisele, siis see aina suureneb, see osa. me katsume siin Äh, panna peale kohustuse õiguslikult, äh, et äh, kümnel kuni kahekümnel protsendil parklatest, seisukohtadest oleks olemas elektriautode laadimisjaamad. aga praegu need kasutajad, kes tahavad elektriautosid osta, ootavad seda, et laadimisjaamad on olemas. ei ole mingisuguseid koheseid või elamupiirkondades ette nähtud Äh, laadimisjaamu äh, ja praegu on ette nähtud kümme tuhat eurot toetust minu enda koduriigis ka selleks, et äh, oleks võimalik inimestel soetada elektriautod, aga mitte keegi, kes on kaine mõistuse juures, ei ostaks omale sellist autot, sellepärast et seda pole lihtsalt mitte kusagil laadida. nii et tehkem asjad lihtsamaks, palun. suur tänu teile kommentaaride eest, ütleb esimees ja nüüd ECR-i nimel saab sõna härra Tošenovski, palun. suur tänu teile, volinik aitäh, et olete tulnud meie komisjoni juurde ajal, mil väga kuumad arutelud käivad eh, seda talve energiapaketi üle. kogu see temaatika on keerukas ja üldse mitte lihtne ja kaks küsimust on mul teile. esiteks tahaksin teada, mida arvate taastuvenergia äh, kasutamise või energiatõhususe protsendi kasvuks äh, nelikümmend kuni nelikümmend viis protsenti kogu energiast. küsimus on, kuidas muudab see meie majandusmudelit ja ülekandevõrkude äh, rahastamist samuti. see arutelu ei ole üldse mitte lihtne, sellepärast et eh, nagu öeldud, energiatõhususe taastuvenergia vahendite protsent on oluliselt kasvanud. teine küsimus, paketis on uus termin, mis puudutab eh, regionaalseid juhtimiskeskusi ja regionaalsetel juhtimiskeskustel on vastutus, aga samas eh, nende ettepanekute eest, mida nemad teevad, vastust nad ei kanna ülekandevõrgud muutuvad ja muutuvad kiiresti. tuuleenergia ning samuti päikeseenergia äh, väga oluliselt muudab äh, seda taristu vajadust ja seetõttu äh, võrgud ja ka rahvuslikud ametid ei kohandu väga hästi selle, nende uute tingimustega ja regionaalsete juhtimiskeskuste loomine on väga suur pingutus, sellepärast et need inimesed, kes seal töötavad, peavad teadma kõike ülekandevõrkudest, siin on personaliküsimused väga teravad. ja me teame, et inimeste harimine, et nad oleksid valmis riiklikes ametites töötama ja olema spetsialistid nendel teemadel, võtab aega, võtab aastaid seetõttu tahaksin teada, kui tõsiselt te seda uut äh, regionaalsete juhtimiskeskuste instrumenti ise võtate. minu jaoks on probleem selles, et äh, mingisugust vastutust nende meetmete eest keegi ei võta, sellepärast et need ei ole õiguslikult siduvad. nii et veel kord äh, suur aitäh selle arutelu eest energia vallas. suur tänu teile, kolleeg. ALDE fraktsiooni nimel saab sõna nüüd proua Meisner suur aitäh teile, esimees, suur aitäh teile, volinik, et tulite. tõsi on, et äh, me ütlesime, et Energialiidust on nüüd äh, aasta äh, lõpuni kõik õiguslikult olemas, õig-, seadused on laual, tore, aga üks asi on muidugi erinevate poliitikate ja erinevate õigusaktide küsimus, aga teine asi on, kuidas seda rakendada on võimalik. ja rakendamine on ju täpselt sama oluline kui õigusaktid. me oleme Energialiidu teemal väga temperamentset arutelu siin pidanud ENVI ja ITRE komisjonit üheskoos. kõik tahavad seda, kõik tahavad, et asjad läheksid paremini, aga mõnes asjas lihtsalt teeme teosammu. mina äh, tulen Saksamaalt, olen üsna kannatamatu inimene ise äh, äh, näiteks meie elurajoonides on väga suured plakatid üleval, et energiaallikate muutmine, taastuvenergiaallikate üleminek, jah, aga küsimus, kuidas see praktika äh, siis käib, meil on ikkagi taristut vaja, meil on vaja võrke äh, ja mis äh, ka Euroopa ühendamise rahastu abil peaks saama rahastuse, aga fakt on see, et inimesed peavad seda saama kasutada, ühtedes liikmesriikides on asi parem, teistes, no ma tean, et Saksamaal näiteks on see väga oluline, Põhjameres avamere tuulepargid peatatakse, keegi neid ei taha ehitada, sellepärast et neid, seda energiat ei ole võimalik kuidagi kaldale ja maale kanda nii et meil on väga palju lõunariikides päikest, tuult aga põhjariikides, praegu on muidugi päike igal pool, aga üleüldiselt oleks võimalik toota energiat, oleks energiakeskused võimalik luua nii avamerele kui ka päikeseenergiat koguda, aga selleks on vaja võrgustikku ja selleks on vaja taristut. Teie ütlesite, et Nord Stream kaks on väga hea projekt, siin ei ole keegi ka aielnud vastu, edasi eh, transpordiküsimus, olen ka transpordikomisjoni liige Te ütlesite, et vaja on ainult toetada, toetada energia, vabandust, elektriautodele, eh, siin kasutatakse ka vesinikku ja muud teiste riikide poolt, näiteks Rootsis. viimase mandaadi jooksul juba need otsused on tehtud, see on nüüd rakendamisfaasis ja nii nagu kolleeg Rumeeniast ütles, et kõik liikmesriigid ei ole jõudnud nii kaugele, et seda kõike ehitada ja eh, Saksamaa ka mitte, aga rakendamisfaas on nüüd kätte jõudnud ja nüüd peaksime meie ikkagi lõppkokkuvõttes korraliku taristu Äh, osas äh, midagi tegema. meil on ükskõik siis äh, kas elektri laadimisjaamad või mis iganes vajalik üle-euroopaliselt, aga nende ehitamine võtab muidugi aastaid aega. nii et me mitte ainult energia puhul ei pea otsustama, et me võtame teise energiaallika, ükskõik kas biomassi või midagi muud, vaid et materjal on ka oluline ja õhus, õhutranspordi puhul on see eriti oluline raske küsimus, aga küsin ikkagi. Teie olete hispaanlane ja räägime siin Euroopa õhuruumist. tegemist on seadusandlusega, milles, millest on juba palju juttu olnud, mis võiks väga palju süsihappegaasi ja muud äh, saasteainet kokku hoida Euroopas ning energiat samuti aga diplomaatiliselt ei ole jõutud kokku Gibraltari mm, küsimuse osas. ma tean, et paljud Hispaania kolleegid ütlevad, et lõpetage ära see trummi tagumine, aga ma tean, et äh, see on raske, aga raske on äh, mõistlikult seletada inimestele, et selle asemel, et otse lennata, lennatakse siksakis, kulutakse väga palju energiat ja emissioone äh,, tuleb lõpetada ära see patiseis ma tean, et teie saate sellest ka aru, aga kas näete, et äh, on võimalik kuidagi teie koduriigi valitsust äh, mõjutada, et emissioonide vähendamiseks ja energiatõhususeks midagi oleks võimalik teha, aitäh! nüüd äh, roheliste nimel proua Rivasi, palun. suur tänu, esimees. aitäh, härra Kaniete, olete siia tulnud, teil on väga raske vastutuskoorem kui me tahame, et komisjoni eesmärgid kas taastuvenergia osas, energiatõhususes oleks kooskõlas Pariisi kliimaleppega, peame me olema ambitsioonikamad. viimased raportid näitavad, et kui me oleme kahekümne viie protsendi juures taastuvenergia osas ja samamoodi ka taastuva tõhususega, siis ei suuda me kinni pidada äh, Pariisi leppest kõigepealt see, mis te rääkisite metaani kohta. kui vaadata kõiki raporteid, siis me näeme, et tegemist on gaasiga, mis väga oluliselt mõjutab kasvuhoonegaase ja, ja just lühiajaliselt, kuidas kaks tuhat viiskümmend aasta eesmärkide puhul äh, seda arvesse võtta. ma küsisin teilt, kas ei oleks võimalik paika panna teatud äh, strateegiad selle kohta. tonn metaani on kakskümmend üks äh, tonni CO kahte aga olenevalt ka ajaperioodist, et mingil hetkel on see veelgi suurema mõjuga ja kui me midagi rohkemat teeksime, siis me suudaksime lähemale jõuda meie eesmärkidele mis on teie plaan selle gaasi osas selleks, et äh, arvesse võtta äh, Pariisi kliimaeesmärke, mis puudutab kaks tuhat viiskümmend aasta olukorda? mis puudutab äh, taastuvenergiat, mis peaks olema kakskümmend seitse protsenti, siis toob see endaga kaasa kulusid, mis on alahinnatud, öeldakse, et reaalsed kulud on tegelikult madalamad ja küsiksin teilt, härra Kaniete, millal te tulete välja uue analüüsiga, mis puudutab taastuvenergiat ja arvesse võttes just reaalseid kulusid? tegemist on äh, tööga, mida teie teenistused peaksid tegema selleks, et me saaksime olla ambitsioonikumad taastuvenergia, energiatõhususe osas ja tarbimise vähendamise osas meil on vaja kõike seda kooskõlastada selleks, et Pariisi äh, leppe eesmärke täita, aitäh! suur tänu teile! proua, ütleb esimees. nüüd kolleeg Benito Sinuaga ja kuue nimel. Eh, suur tänu teile, juhataja, ja äh, tere tulemast, volinik eile sai lõpu äh, avalik konsultatsioon RPI-sid. praegu on olukord selline, et avalikku raha investeeritakse äh, sellesse, et toetatakse maagaasi, mis on fossiilne kütus ja äh, keeratakse Eh, põhimõtteliselt investeeringud, mis läheksid taastuvenergia allikatest Euroopa Liidus hoopis maagaasi poole. minu arust on see kuritegu kliima vastu metaan muudab äh, äh, maailma kliimat rohkem, mis on kaheksakümmend seitse protsenti suurem kui isegi äh, süsihappegaas. ja kui te vaatate ülikooli uuringuid, siis metaangaasi õhku paiskamine on seotud sellega, et gaasimaardlaid muudetakse kasutuskõlbmatuks siis me vaatame muidugi CO2 heitkoguseid siin pidevalt, aga metaan äh, õhku paiskamine suureneb ja tegelikult see on kliimale veel palju kahjulikum. siis Panama dokumentidega teine küsimus. kui te tulite õigusasjade komisjoni ette rääkima, siis teie ütlesite, et teil ei ole otsest suhet Panama dokumentides mainitud ettevõtetega, aga viimase paari nädala jooksul oleme meie näinud hoopis et teid uuritakse otseselt Olavi poolt äh, nende küsimustega seotuna. mitmed inimesed on äh, tagasi astunud, härra Soria, äh, endine välisminister, härra Moiks ja nii edasi. Nemad on tagasi astunud ja nad ütlesid ka alguses, et neil ei ole Panama dokumenti lekkega üldse mingit seost. aga pärast neid avaldusi olid nad sunnitud siiski ametist lahkuma nii et kas viimase hetke üllatus tuleb äkki teie poolt selles kontekstis? tundub, et te oleksite pidanud äh, rohkem huvide konflikti dokumenti kajastama enda kohta andmeid äh, oma sugulaste tegevusega seoses. mina ise arvan, et te peaksite tagasi astuma. suur tänu teile kõigi, kõik kolleegid heade küsimuste eest hakkame härra Rüübikist pihta. väga keeruline määrus, äh, mis puudutab äh, süsihappegaaseid koguseid äh, sõidukitele, siis sõiduautodele ja kaubikutele need tingimused on väga rasked, sellepärast et see mõjutab kindlasti autotööstust, töökohti, mitte ainult tootjaid, vaid tegelikult kõiki osade ehitajaid samuti. ja see on väga oluline, võiks öelda, et lõviosa tegelikult Euroopa Liidu tootmisest üldse ja väga oluline majandussektor tervikuna. nii et tundlikult peame lähenema sellele. ja siis peab olema meil muidugi kõikehõlmav lähenemine. me ei saa autodele lihtsalt mingeid standardeid seada, vaid oluline on, kuidas me korraldame oma liiklust kuidas on liiklus korraldatud linnades ja kuidas on äh, üleminek äh, süsinikuvaesele ähm, transpordile, me ei saa öelda, et kümne aasta pärast sisepõlemismootoreid üldse pole, sellepärast et pidevalt äh, muidugi sisepõlemismootorid ka muutuvad tõhusamaks ja paranevad. oleme tööstusega läbi rääkinud, vaadanud seda, kui kaugele oleks võimalik minna äh, tulu, kulutõhususega, hea dialoog on küll aga süsihappegaasi eesmärkide ambitsioonikas ümberkäimine tähendab seda, et me peaksime ka elektromobiilsust äh, äh, rohkem kasutusele võtta, võtma. ei ole võimalik lihtsalt öelda, et nii palju miljoneid autosid tuleb toota elektriautodena öelda, et äh, me peame nii ja nii palju raha eest tootma nii palju elektriautosid, oluline on see, et see oleks inimestele taskukohane, muidu see turg arenema ei hakka. ja komisjon ei pea ja ei saa välja tulla praegu äh, eesmärgiga öelda, et vähendame lihtsalt X arv kilosid süsihappegaasi heitkoguseid. meil peab olema ikkagi emissioonide faktoreid mitu arvesse võetud meie valemis aga meie peame arvestama, et äh, ikkagi sõidukid oleksid olemas ja toimiksid maksimaalse tõhususega. oluline on mõelda, kus on elektrienergia, kus on võimalik äh, kiire laadimisjaamu kasutada, kus tavalisi laadimisjaamu. komisjon plaanib teha järgmiseid asju kui me räägime energiatõhususest ja energiatootlikkusest meie direktiivides, siis me oleme investeerinud energiamärgistuse et elektriühendused oleksid tagatud kõikidele hoonetele, et paljude inimestega elavas piirkonnas oleks võimalik äh, potentsiaalselt kunagi laadida elektriautosid nii et äh, kaabelühendused oleksid juba iga uue hoone juures olemas. see ei peaks olema mitte ainult linnatänavatel need laadimisjaamad, vaid äh, tegelikult ka suurte poodide juures, kui võimalik. ja igal pool, kus on suured üritused, palju rahvast, näiteks äh, ka jalgpallistaadionite juures või mujal, peaks olema laadimisjaamad nii et meil on eh, Euroopa eh, energiastrateegia plaan, kus on oluline ka, et eh, elektriautod oleksid kaasatud. me ei tohi kindlasti akude võidujooksu kaotada, meil on Horisont kaks tuhat kakskümmend ja muud finantseerimisallikad, olemas on raha selleks, et uue generatsiooni aku välja töötada. et minna üle teistsugustele akudele Euroopa Liidus ja seista selle eest, et meie tootjatehased oleksid Euroopas. see on keerukas äh, ülesanne, tähendab dialoogi tootjatega ja arendusse äh, investeerida tuleb samuti, me ei saa järgmise põlvkonna akude võidujooksu, nagu öeldud, kaotada, juba liitiumakusid toodetakse suurtes äh, hiigeltehastes mujal ja me ei saa sellega võidelda ega seda võitlust võita aga järgmise eh, generatsiooni puhul juba on meil lootust. nii et eh, me peame oma kliimaeesmärgid saavutama, aga tööstus peab ka kaasa tulema. ja me peame loomulikult ennetama olukorda ja ootama, et mis edasi saab muidugi, sisepõlemismootor jääb, parandumisruumi on, aga järk-järguliselt äh, sellest äh, loobutakse, sellepärast et on juhita autod, on elektriautod ja muud uudsed äh, võimalused. ja siis oskused loomulikult, oskused, tehasetöötajad, kes täna oskavad sisepõlemismootorit kokku ehitada, tingimata ei tule toime uute võimalustega, mis puudutab elektrimobiilsust ja me peame loomulikult seda ka ennetama ning meie tööjõud tuleb ümber koolitada, et nad vastaksid tänapäevastele väljakutsetele. me peame tegema tasakaalustatud ettepaneku. kogu see ülesanne on väga keerukas. kõik ettepanekud, mida me oleme teinud, on väga keerukad, aga see neist on väga keerukas kohe siis ühilduvus äh, eriallikate vahel ja rahastamine. räägime praegu uuest finantsperspektiivist ja äh, kliimategevuste peavoolustamine kõikidesse tegevustesse on kaasatud, kakskümmend protsenti iga asja puhul tulevikus, nii et meil on tõukefondid olemas rahastusega, meil on Junckeri kava, kus rahastatakse tegelikult rohkemaid energiaprojekte, algus oli raske, sellepärast energiatõhususe asi oli raske, Äh, väga väikesed projektid olid ja, ja ühiskonna tasemel oli seda raske agregeerida, aga nüüd on see tehtud. Äh, algatused on käima lükatud, aga selge on, et on vaja investeeringuid taastuvenergiaallikatesse ja energia üleminekusse, aga selleks on vaja ka erasektor tuua investeeringute juurde. ja meie õiguslik raamistik äh, vajab ka stabiilsust, meil peab olema otsused äh, stabiilsetel alustel tehtud, niimoodi, et ka tootjad saavad öelda, et me teame, milliseid kliimategevusi on vaja ette võtta, viisteist aastat näiteks on ette nähtud selleks ja teiseks ja tootjad saavad siis kohanduda äh, reeglitega ka niimoodi, et need oleksid keskkonnasõbralikumad. ja et meie valitsused saaksid energiatõhusust samuti suurendada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 taastuvenergiaallikate suurem kasutuselevõtt kogu energiakogus. seda rakendatakse liikmesriikide tasandil, aga rohkem veel regionaalse tasandil, siin on muidugi mitteõiguslikult siduv ja vabatahtlik äh, koostöö, aga oleme nüüd astunud veel ühe sammu edasi, sest nad ei asenda praeguseid struktuure, need regionaalsed juhtimiskeskused, nende otsused on väga piiratud, nad asuvad tegutsema siis, kui eh, keskametite vahel ei ole suudetud leida piisavat lahendust. nii et eh, kui neil on mingisugune eh, otsus teha, siis see puudutab äh, üleüldiste energiatarnete ja vajadusi erinevate päevaosade vahel. nii et vastutust neil ei ole nii et seetõttu ei saa regionaalseid juhtimiskeskusi ka hooletuses äh, süüdistada. ja neil peab olema kindlasti kindlustuskate mis äh, sätestatakse järgmises õigusaktis, mis äh, on praeguses süsteemis juba osaliselt sees. nii et äh, elektriga kaetuvus peaks olema igal juhul tagatud nüüd veel äh, härra Tovsenovski küsimusega seotud no,, et kui me veel energia äh, tasakaalus suurendaksime taastuvenergiaallikate hulka, mis siis saab? me oleme ette seadnud äh, taastuvenergiaallikate eesmärgiks kakskümmend seitse protsenti kogu energiakogust ja kolmkümmend protsenti tõhususe jaoks, energiatõhususe jaoks ja kui parlament muutub siin ambitsioonikamaks, siis loomulikult mõjutab see kogu meie keskkonda ja toimimist hoopis teisiti, et seda tuleb hinnata. proua proua Rivasi äh, rääkis modelleerimisest ja hinna kujundamisest. ja meilt on palutud et me tuleksime välja mõjuhinnanguga, mis puudutab taastuvenergiaallikate äh, suuremat kasutuselevõttu äh, ja kui erinevad haldusstruktuurid meilt seda hinnangut paluvad, siis me teeme seda, aga praegu on meie õigusakt olemas, kui parlament tahab teada rohkem sellest, mis juhtub siis, kui me eesmärke muudame, kuidas see mõjutab keskkonda, tuleme mõjuhinnanguga parlamendi juurde ja kogu info on teie kätes olemas. kohe, kui hinnang on olemas, saab komisjoni esimees sellele ligipääsu, nii et liikmed saavad ka teada, mis siin kirjas. ja ühenduste küsimuses see küsimus on raske, sellepärast et need on piiriülesed. aga isegi on ühilduvuse küsimus probleemne sama riigi sees, millest on muidugi raskem aru saada. sest no ma saan aru, et haldusstruktuuride koostöö küsimused Prantsuse ja Hispaania vahel näiteks äh, on rasked, siis on edasi ähm, küsimus omavahelises suhtlemises, siis selles, et taristu, näiteks tuleb juhtmed viia maa alla ja nii edasi. aga noh, kõik need asjad on lahendatavad näiteks Balti riikide äh, ühendusse viimine siis Kesk-Euroopaga on äh, raskem taristu osas. Põhjamaad on seda samuti saavutanud ja need muidugi asjad ei ole lihtsad. aga mina olen valmis istuma maha liikmesriikidega, ütlema neile, et sellised ühendused on tähtsad äh, siseturu jaoks, toetama taastuvenergiaallikate ka, rohkemat kasutuselevõttu ja tuleme välja ka raportiga, kuidas saavutada neid äh, ettenähtud protsente ja lahendada probleemid, mis täna on meie ees. Gibraltari teema on muidugi väga raske poliitiliselt. Äh, mina olen muidugi tagasihoidlik volinik ja mina ei saa muuta eriti palju midagi selles küsimuses aga selge on, et paremini korraldatud õhuruum tähendab, et kasutatakse vähem äh, kerosiini ja kasutatakse ka või paisatakse õhku vähem äh, heitmeid, siis minevikus kui tekkis kahe tuhande üheksanda aasta äh, gaasikriis, siis küsisime me endalt, millist investeeringut gaasitaristusse on vaja selleks, et tarnekindlust tagada. ja millist, äh, kuidas Euroopa raha sellest, selleks kasutada. oleme toetanud neid projekte, kus oleks tarnekindlus tagatud äh, gaasituru jaoks, aga järk-järgult on äh, maagaasi ja elektri vaheline tasakaal tähtsam. rohkem oleks vaja investeerida energiatõhususse ja taastuvenergiaallikatesse. nii et me näeme hoopis teistsugust äh, mustrit. alguses äh, investeeriti päris palju maagaasi taristusse, aga nüüd näeme hoopis teistsuguseid tendentse ja tulevikuprojektid näevad hoopis teistmoodi välja. aga kahe tuhande üheksandal aastal oli suur energiakriis, hakkasime rääkima sellest, et Euroopa Liit äh, peaks midagi ette võtta, et tagasivool oleks äh, korraldatud, äh, et lõunakoridor oleks Aserbaidžaaniga korralikult ühendatud ja peame vaatama kõiki muidugi neid riike, kes siia koridori vahepeale jäävad. juurikomisjonis, kui käisin, kolleegide ees. ütlesin, et olen volinike käitumiskoodeksist äh, kinni pidanud ja rohkem mul siin midagi öelda ei olegi yes.. härra Kanjete, vabandust, ütleb proua Vasin, äh, ma tahaks metaani kohta ka vastust saada, unustasite mis puudutab metaani, siis äh, jõupingutuste jagamise määruse üks valdkondi, mis seda käsitleb, on, puudutab äh, põllumajandust, kus metaani heitmed on väga olulised. liikmesriigid oma tegevuskavasid koostas, koostades peavad ütlema, mida nad teevad kõigis valdkondades, sealhulgas põllumajandusvaldkonnas ja sealhulgas ka metaaniga seoses ja komisjon peab hindama, kas need pingutused on piisavad selles osas praeguses hetkes, hetkel saan öelda, et meil ei ole eraldiseisvat metaani eh, strateegiat või uurimust, eh, vähemalt nii palju, kui mina tean. et minu äh, alluvad sellega tegeleksid, aga kliimategevuskavas on see kindlasti mainitud. ja ma kontrollin, kas teistes komisjoni teenistustes on midagi selles osas käsil suur tänu. ja nüüd järgmine kõnelejate voor. üsna paljud on kirja pannud ja palun, kolleegid, äh, piirduge kahe minutiga, härra Roil, palun kõigepealt. kaks küsimust. esiteks kui te ütlete, et te äh, hindate mõju uuesti, mõju siis, mis põhjustab energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad. tahaksin küsida, et äh, mis alusel te otsustasite nende arvude kasuks, mis praegu paigas on, kas oli mingisugune põhjus või võtsite lihtsalt laest midagi? kui äh, parlament ütleb, et tahate teisi arve, paneme teised arvud, nii et küsimus, kas on mingid põhjused, miks on tänased piirmäärad või ei ole? Te ütlesite et, et kümme protsenti mitteelumajadest peab olema kaetud äh, laadimisjaamade võrgustikuga. kui te supermarketide parklates seda teete, siis äh, tavaliselt on inimestel vaja äh, kiirlaadimisjaama, noh, supermarketis käiakse umbes pool tundi, kui ei ole kiirlaadimisjaama, siis selline laadimisjaam pole üldse mõistlik. aga siis ei ole teie arvutused õiged, et ainult kaks tuhat viissada eurot maksab äh, laadimisjaam, vaid hoopis kakskümmend viis kuni kolmkümmend tuhat eurot sest äh, ei ole ju laadimisjaamal mõtet, kus viis tundi on aega vaja selleks, et auto aku täis laadida. see on minu arust vastuolu siin. ja kui te tõesti mõtlete kiirlaadimisjaamu, siis peaks olema igal supermarketi parkimisplatsil viis laadimisjaama, siis maksab see kõik kokku. ja ka energia osas, kui kogu elektrienergia, mis tervel supermarketi kompleksil vaja läheb, kas see on teie arust mõistlik lahendus? Thank you very much. suur tänu, kolleeg Kohlitšek. Ähm, Já mám těch otázek trošku víc. Suur tänu. Mul on ka mõned küsimused. Kõigepealt aeglane laadimine 30, äh, nõuab 32 samprist äh, pistikut, äh, kiirlaadimine 64 mida aga Euroopa kodudes ei ole ja vahetevahel makstakse lähtudes äh, korkide võimsusest. veel üks küsimus, Euroopa ühendamise rahastu, mis puudutab äh, gaasi, siis on meil direktiiv äh, põhja ja lõuna vahelise ühenduse loomise kohta. kus te näete tõelist võimalust nende kahe geograafilise piirkonna ühendamiseks? järgmine küsimus emissioonide heit- äh,, eesmärgid mitte ainult CO2 puhul, aga ka muude osas peaks olema nagu äh, mitmed muud äh, madala heitega sõidukid, vesiniku ähm, äh, kütus Euroopa üheksas suurlinnas on äh, bussid, mida katsetatakse, äh, mis äh, sõidavad vesinikuga lisaks on meil tuulepargid, mis äh, lõpetavad tegevuse, sest nõudlust ei ole, aga neid võiks kasutada siia vesiniku äh, tootmiseks. nüüd CO2 heitestandardid, kuidas neid tehniliselt kujundatakse, sest praegune lähenemine on üsnagi juhuslik. nüüd päikesepaneelid. ma arvan, et peaks olema kohustus äh, Äh, energiaallika mm, varuvariandiks, sest päikest ei paista alati ja sama puudutab ka tuult. regionaalsed plokid kuusteist riigi Kesk- ja Ida-Euroopas, kus on kõrge voldiga mm, äh, taristu vabatahtlikul baasil bürokraat, kes mitte midagi ei tea, on see, kes reeglid paika paneb, siis muudaks olukorra äh, kõrgepinge puhul äh, kriitiliseks. nüüd metaani puhul, kas te nõuate, et äh, lehmad enam ei toodaks seda, siis olete te hull ja miks mitte ja nii edasi ja nii edasi. Äh, palun pidage oma kõne ajast kinni, nüüd järgmine kõneleja kolleeg Blanco Lopes. suur tänu, volinik. paar päeva tagasi teatas president Trump oma otsusest Pariisi leppest eemalduda. see oht või äh, see reaalsus võib olla ka võimalus Euroopa Liidu jaoks. see annab meile võimaluse tugevdada äh, oma juhipositsiooni süsinikuheite vähendamiseks majanduseks ning ka puhta energia ja taastuvenergia tootmisel. volinik. võib-olla võiksite veel kord rõhutada vajadust tegutseda ja ellu viia niivõrd äh, kiiresti kui võimalik talvepaketi ja me peame süsinikuheite eh, lõpetamise nimel tegutsema võimalikult kiiresti. ma olen teiega nõus, ma olen ka komisjoniga nõus, mis puudutab G7 seisukohta Trumpi ähvarduste ja tegevuste osas. kui me ei lähe kaugemale sellest, mida Euroopa Komisjon on juba kavandanud, kui me ei kiirenda tegevusi äh, akude mm, ja muudes küsimustes. kui me neid täiendavaid jõupingutusi ei tee, siis minu arvates me ei suuda saavutada neid eesmärke, mida me kõik toetame. Euroopa Komisjoni roll nendel rasketel aegadel peaks võimaldama meil esialgsetest eesmärkidest veelgi kaugemale minna mõned nendest lähtuvad ähm, uuringutest, mis on enne äh, Pariisi äh, koosoleku äh, konverentsi aset leidnud, olgem ausad, Euroopa Parlament räägib ettepanekutest, mis omakorda läheksid kaugemale komisjoni esialgsetest ettepanekutest. aga eelkõige peame me täitma Pariisi leppe tingimusi. aitäh! ja järgmisena saab sõna kolleeg Sean Kelly. suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, detailsete vastuste eest, nagu alati. ma ei olnud siin alguses sellepärast, et ma osalesin äh, hommikusöögi kohtumisel, äh, mis puudutas kohalikke kogukondi ja sellega seoses tahaksime küsida volinik Anietelt, mida komisjon saab teha ja mida meie saame teha selleks, et kohalike panust äh, suurendada selles osas, mida me tahame saavutada, ilma seda tegemata ei suuda me eesmärke täita ja maailmas juhtpositsiooni saavutada. teiseks, ütlesite, et eesmärke vaadatakse läbi lähtuvalt äh, ajakohastatud äh, teabest, aga samuti viitasite ka sellest, et me peame mõnedes valdkondadest aeglaselt lii-, edasi liikuma. arvestades kehtestatud tähtaegu, kas me liigume liiga kiiresti ja ei ole andnud piisavalt aega valitsustele, kõikidel tasanditel ja sidusrühmadele tegutseda selleks, et õigesti äh, tegutseda selle asemel, et lihtsalt äh, mingeid äh, ajakava peale suruda ja valede tulemusteni jõuda, see on miski, mis mulle muret teeb. ning kolmas küsimus, rääkisite riiklikest tegevuskavadest, meil on Euroopa Liidu eesmärk, ilma riiklike e, eesmärkidega, aga kuidas kõike seda mõõdetakse äh, vastavalt liikmesriikide tulemustele? ma tahaksin teada, kuidas see toimib, aitäh veel kord suurepärase töö eest! aitäh! järgmisena härra Sorinio. suur tänu! viimased kaks päeva on olnud äh, mõõtmise ajaloo jooksul Brüsselis üldse kõige soojemad päevad. ja teate, et äh, ka väga palju on praegu Euroopa erinevates osades, ka minu koduriigis muideks palju niiskust, palju äh, kuumalaineid, palju tuult ning väga paljud inimesed on hukkunud selle tagajärjel. nüüd aga on Ameerika Ühendriigid öelnud, et nad lähevad, äh, lahkuvad äh, Pariisi kliimakokkuleppest. Euroopa Liit peab aga Pariisi kokkuleppest kinni pidama, kõiki tingimusi täitma ja energiajuhtimise äh, raporti puhul, kus ma olen variraportööriks on äh, väga oluline see, et just see juhtimisstruktuur oleks asi, mis oleks vastav äh, Pariisi kokkuleppele. kui ei, siis kaotame me täielikult äh, usalduse ja usaldusväärsuse poliitilisel tasandil. tähtis on, et ka kodanikud usuksid meie kohustustesse ja saaksid aru, et me tõesti võitleme kliimamuutuste mõju vastu kas me saame loota siin ka Euroopa Komisjoni toele, et energia juhtimise küsimus tõsiselt eh, Pariisi kokkuleppe eesmärkidest kinni peab? jaa uh,, thank you. aitäh. veel kaks sõnasoovijat on mul nimekirjas. kolleeg Turmes, palun. suur tänu, esimees volinik, minu arvates see proovikivi Euroopa pühendumise kohta leiab aset esmaspäeval. So the, the test for the European commitment will be on Monday when ehk siis proovikivi leiab aset esmaspäeval, kus ministrid kohtuvad, et arutada energiatõhususe õigusloome küsimust oma pühendunud, pidasite pühendunud äh, sõnavõttu teisipäeva hommikul. Malta eesistujalt on uued ettepanekud ja on võimalus esmaspäeval kokkulepe saavutada, aga üks riik, keda te tunnete kõige paremini, ehk siis Hispaania, kes põhimõtteliselt õigel teel hetkel ei ole rääkisin ka Hispaania ministriga ja ta ütles, et see on suurim takistuskivi äh, Hispaania valitsusel on Eurostati raamatupidamisreeglid, kas me saame tagada, et on mingeid edusamme selle, nende reeglite ja probleemi lahendamise kohta. ma olin samal kohtumisel, kus Jean-Guy täna hommikul tegemist on karistava äh, Ähm, lähenemisega linnadele, mis puudutab äh, neid rahastamisreegleid. teine küsimus. meil on vaja kahte aspekti äh, ühendust, ehk siis Hispaania, Portugal, äh, Prantsusmaale Biscaya ja siis lisaks Iirimaa ja Prantsusmaa ülekandesüsteemide operaatoritega kohtusime sel nädalal, nad ütlevad, et kulutuhasus analüüse nende kahe ühenduse kohta on negatiivsed ehk siis äh, turg äh, neid ei ehita ja probleem on selles, et kuigi rahastamist oleks võimalik Euroopa ühendamise rahastust taotleda, siis tundub, et on ebaselgus, kas see kulutõhususe äh, negatiivsus Äh, võimaldab neil juurdepääsu rahastamisele, kas ei ole tegemist absurdse olukorraga? meil on Euroopa ühendamise rahastu selleks, et aidata Hispaaniat ja Portugali, et saada juurdepääs mandrile, aidata Iirimaad, et olla jätkuvalt ühendatud, äh, juhul kui Ühendkuningriik, selleks, kui Ühendkuningriik lahtub, kas meil on poliitiline lahendus nendele vastuoludele, kulutuhususe analüüsi ja juurdepääsu osas Euroopa ühendamise rahastuse, rahastule, aitäh! suur tänu, kolleeg. ja ka mina võin vist esitada ühe küsimuse. ja see on järgmine. see puudutab uut äh, turudisaini turukorralduse osas meil on vaja elektri ja gaasituru osas seda teha ja aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks peaks see valmis olema. sellega seoses päris mitu korda oleme me arutanud Nord Stream kaks küsimust ja te tahaksite läbi rääkida uue õigusraamistiku eh, Balti osale Nord Stream kahe puhul ja minu küsimus on järgmine. millal annate meile võimaluse võib-olla siis mingil piiratud viisil parlamendiliikmetel saada juurdepääs õiguslikule hinnangule, milles komisjon väidab, et on õiguslünk ja Nord Stream kaht eh, ei saa täielikult katta kolmanda energiapaketi raames ja kui läbi räägitud uus õigusraamistik on äh, mingilgi määral äh, nõrgem kui kolmas energiapakett, kas see ei tähenda, et komisjon annab ebaõiglast toetust Nord Stream kahele? sest meie arusaama kohaselt kolmas energiapakett ja Nord Stream kaks peaksid äh, selle alla käima ja seega, mis puudutab Läänemerd, eriti mõned osad, mis läbivad ähm, äh, liikmesriikide territoriaalvesi. selline küsimus, ehk siis nende turgude äh, võrreldavus ja lisaks sellele kolmas energiapakett kõigi juhtumite puhul Euroopa Liidus. kas keegi kolleegidest soovib veel midagi küsida? tundub, et mitte. palun, härra volinik, alustan lõpust. pikad jutud kulusid selleks, et vaadata, kas kolmas energiapakett puudutab äh, Nord Streami kahte. kui see oleks selgelt kohalduv, siis ei oleks meil probleemi, mis meie ees praegu on. vaid me kasutaksime kõiki oma reegleid, äh, läbipaistvust ja kõike seda. ja Saksa regulaator oleks pidanud seda rakendama, aga tol ajal projekt projekt oli kombineeritud projekt, sellepärast et sidusrühmad olid äh, siis äh, Gazprom ühelt poolt ja Euroopa ettevõtted teiselt poolt. ja tegemist oli kaubandusliku projektiga. komisjoni ähm, õigustalituse arvamus oli selline, et kolmas äh, energiapakett ei sisaldanud sätteid, mis kohalduks gaasitorule äh, mis kolmandast riigist tuleb ja saabub Euroopa Liitu. sellepärast teeme me hetkel kahte asja. esiteks peame õigusloomet kohe muutma selleks, et tagada, et kõik äh, turukorraldusmeetmed gaasituru puhul ka äh, puudutaksid äh, merel asuvaid äh, ühendusi, aga lisaks sellele läbi läbirääkimiste või juhul, kui Nord Stream ehitatakse, et see tehtaks vastavalt kolmandale energiapaketile. ja nõukogus liigutatakse selles suunas ja loodetavasti ka parlamendis. me ei tea, kas heakskiit tuleb või mitte nõukogust aga õigustalitus on öelnud, et õigustühimikus ei saa seda ehitada, meil oleks torujuhe, mille kohta mingisugust regulatsiooni ei käiks, mis käiks ainult Vene seadusandlu alla ja ka saabuks Euroopa Liidu territooriumile. Te teate täpselt, mida ma Nord Streamist arvan teine aspekt gaasiturul praegusel hetkel puudutab regulatiivset raamistikku selleks, et ka energiaturgu reguleerida, aga gaasituru puhul ei ole meil sarnast arengut. me oleme vastava analüüsi läbi viimas, kus käsitletakse seda, kui hästi praegune regulatiivne raamistik gaasiturul äh, Äh, toimib ja kui, kas seda, sellest piisab tulevikuks, äh, kus võetakse arvesse kõikide huvirühmade arvamust, lähtudes selle uurimuse tulemusest, kaalume me, kas on vaja reegleid äh, muuta või mil viisil. töökavas seda ei olnud. ja tõenäoliselt on tegemist millegagi, mida peame kaaluma mis puudutas laadimisjaami ähm, vastavalt võimsusele, siis selge on see, et meie ettepanek, mis puudutab lõpplaadimisjaamu, siis see ettepanek viitab alternatiivkütustele otseselt, me ei reguleeri muid detaile. Äh, kiir ja tava laadimiskohad kolme koma seitsmest kuni seitsmeni ja kõrg-, umbes kakskümmend kaks kilovatti. härra Röllil on õigus. nõudlus on väga suur ähm, kiirlaadimise punktide järele. ja praegusest taristust ei piisa, aga meie peame silmas tulevikku ja keegi kindlasti pakub seda teenust, sest tegemist on ettevõtlusvõimalusega. meie ütleme, et loome raamistiku, et juhul, kui keegi tahab äh, ka näiteks kodus laadida oma autot, et äh, hoonetes, kus on parkimiskohad, võib see olla võimalik, avalikus ruumis äh, võib olla kahte tüüpi laadimisjaama kui on nii-öelda tavalaadimisjaamad ja ka inimene on kaks äh, tundi äh, poes, siis ta ei suuda täielikult akut laadida, aga piisavalt, et koju jõuda. see on erinev võrreldes äh, maanteede äärsete laadimispunktidega kus läbitakse näiteks nelisada kilomeetrit, siis peab olema võimalik kiirlaadimisjaamu, mille, kus saab laadida kümne-viieteist äh, minutiga. tegemist on keerulise ülesandega. aga me kasutame vastavat mobiilsust, äh, ka elektriautode puhul me ei saa seda teha, kui meil vastavaid laadimisjaamu ei ole. tõenäoliselt äh, vajaliku hooga, vajaliku toega liiklusriikidelt ja Euroopa Liidult äh, suudame taristu välja arendada, vastasel korral on väga keeruline heiteid äh, vähendada lihtsalt CO2 äh, eesmärke vähendades, sest tootjatel on keeruline sisuliste nõudmistega mm, toime tulla, kui vastavaid tingimusi ei ole. lisaks küsimus. <clears throat> kuidas me arvutused läbi viisime kulutõhususe kohta, meie kasutasime mudelit Ateena ülikooli poolt välja töötatuna, kus on arvesse võetud erinevaid äh, näitajaid ja olemasolevaid andmeid äh, tol hetkel mõned parlamendisaadikud on meie tähelepanu pööranud järgmisele aspektile, et võib olla teatud puudujääke kulutõhususe küsimuses ja sellepärast oleme me palunud hinnata erinevaid variante, lähtudes viimastest hindadest kolmekümne protsendi energiatõhususe ja kolmekümne protsendi taastuvenergia, kolmekümne kolme või siis suuremate näitajatega, ma olen palunud, et äh, need arvutused tehtaks ja vajalike äh, infot arvestavad. härra Blanco Lopes, ma läksin nii kaugele kui võimalik, et saavutada kompromiss kolleegiumis. ja isegi kaugemale sellest, mida nõukogu ütles energiatõhususe kohta kui parlament lõpphääletuse selle osa, ettepaneku osas on teinud ja meil toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised, siis saate proovile panna minu tunded, aga loomulikult toetan ma ambitsioonikalt kulutuhusust, kõige ambitsioonikamad äh, targed äh,, eesmärgid, mis on teostavad tööstuse poolt, mis meie konkurentsivõimet selles valdkonnas ei vähendaks, on head isiklikult ei ole ma veendunud, et innovatsioon liigub kiiremini kui need eesmärgid, mis poliitikud sätestavad. ja taastuvenergiad iseenesest saavad olema väga konkurentsivõimelised kui ma räägin vähesest või nullheitmete määrast, siis äh, mitte ainult, ei puuduta see mitte ainult elektrit, aga ka vesiniku kütuse ähm, on samuti osa, oluline osa sellest. härra Turmese küsimus. Äh, me üritame reegleid paika panna nii kiiresti kui võimalik, juulikuus näiteks kogu aasta olen ma sellega tegelenud. kas energia tõhususe osas tegutseda sel viisil mis on väga erinevad Euroopa Liidus ja suured võimalused majanduskasvu ja tööhõive jaoks, sest energiatõhususe projektide ilu on selles, et tegemist on väikeste projektidega, mis on sobilikud äh, VKE-dele ja nendega on võimalik luua väga palju töökohti koha peal ja seda me toetame. lisaks veel üks küsimus mida see tähendab Hispaaniale, sest te olete oma valitsusega sellest rääkinud, Hispaania, kas esmaspäeval äh, kui see Eurostati küsimus laheneb, on positiivne tulemus. palun ärge võtke sõna, ütleb esimees saalist. härra Turmes, me oleme tegutsenud selle nimel kogu aasta In,, üritame nüüd inimesi veenda, et vastavad eeskirjad paika panna. et tagu, tagada, et sellest oleks võimalik äh, kasu lõigata ja, ja niipea kui võimalik. alati on probleeme, aga võitleme nende vastu. veel üks küsimus, kus öeldi, et vahel see kulutõhusus ei ole selge ühes aspektis aga mitmetel juhtudel on tegemist kahe elemendiga, kulutõhusus ja tarnekindlus mida samuti on vaja arvesse võtta, me peame neid tasakaalustama, aga teil on õigus, mõningaid projekte on vaja teostada ja on teatud halduspiirangud, mis olukorra raskendavad. härra Sorinio minu kaastunne dramaatiliste Äh, sündmuste ja elude kaotuste osas Portugalis. tegemist on naaberriigiga, me oleme samuti neid tulekahjusid, ähm, tulekahjude tõttu kannatanud, tegemist on sündmustega, mis tõesti ähm, muudavad kurvaks, me peame tihedat koostööd tegema, et üksteist vastastikku sellistes olukordades toetada, üles näitama solidaarsust Euroopa Liidu ja liikmesriikide solidaarsust ja me mõistame Portugali rasket olukorda. no see näitab, et kliima soojenemine leiab aset ka meie eh, territooriumil, tegemist on kuumima sule, suvega ehm, Euroopas, aga Vahemere piirkonnas eh,, nendes liikmesriikides on see tõesti just teravalt meid puudutanud juhtimise küsimus äh, on ülioluline. sest kui on äh, liikmesriikide näitajad, siis on seda lihtne kontrollida, sest see viib rikkumismenetluseni, kui siduvaid eesmärke ei ole, siis äh, juhtimise käigus on veelgi olulisem roll vaadata, mis, mil määral liikmesriik suudab eesmärke täita juhtimine on väga oluline, ma tean, et parlament äh, hoiab sellel lähedalt silma peas, et meil oleksid siduvad äh, eesmärgid, nõukogu leiab vastupidi. juhtimine on väga oluline. kujutage ette, mis äh, leiab aset transpordi, põllumajanduse, ehitussektoris seal on meil siduvad eesmärgid riiklikul tasandil, aga juhtimise käigus peame vaatama, kuidas erinevates valdkondades tegutsetakse selleks, et riiklike eesmärkidena jõuda. juhtimine on fundamentaalne. ja meil on olnud komisjonis raske tee me võitlesime tugevama juhtimise eest ja ma tean, et teie ja härra Turmes samuti selle eest võitlevad. ma olen täiesti kindel, et see saab olema kooskõlas Pariisi kliimaleppega. nii nagu see loodud oli, selleks, et viieaastase ähm, vahega seda hinnata ja viieteistaastane strateegia peab samuti arvesse võtma Pariisi kliimalepet. ma olen üsnagi kindel, et tegemist on põhimõttelise instrumendiga, sest äh, riiklikud plaanid on viieaastase äh, analüüsitsükliga lähedalt seotud, mis on kliimaleppes Euroopa Liidus äh, Äh, tagame me vahendid, et täita eesmärke ja teha seda vastava ettenähtud aja jooksul. see saab olema üsnagi keeruline, kõik on keeruline, lähtudes praegustest aruteludest Malta kompromissi nimel on tihtipeale ambitsiooni vähendatud ja mis puudutab laadimistaristut, üheksakümmend viis protsenti meie ettepanekust aga ma olen päris kindel, et juhtimisregulatsioon saab olema väga oluline. ja me suudame äh, aruandluskohustusega kooskõlas olla ja ÜRO ja Pariisi äh, kliimaleppest lähtuvalt tegutseda. aitäh, volinik, selle arutelu eest see oli väga ülevaatlik ja sügavamõtteline, aitäh nende vastuste eest, aitäh avakõne eest ja me oleme kindlad, et järgmisel kohtumise, kohtumine on samuti vajalik ja saab olema sama huvitav kui tänane. aitäh, kolleegid, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja paluksin äh, kolleeg Rubigit mind asendada, sest mul on teised kohustused. Jaromir, sina ei, vist ei saa mind asendada? see oli küsimus, jah?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 tahaksin tänada veel kord äh, härra volinikku, et äh, oli võimalik äh, täna seda mm, hommikust varast arutelu pidada. jõuame nüüd järgmise päevakorrapunktini, mis on päevakorrapunkt number viisteist. tegemist on siis Euroopa elektroonilise side seadustikuga. see on uuesti sõnastatud versioon. ja nüüd on meil arvamuste vahetust äh, plaanis, mida me peame sellel teemal kuuendal veebruaril. proua Del Castillo Vera juba esitas äh, oma ettepaneku kakskümmend kolm märts oli siis, äh, meil on üldiselt väga palju muudatusettepanekuid üle tuhande kahesaja. hea meel on, et äh, libe ja äh, kultuurikomisjoni äh, esindajad on ka olemas ja alustame kohe siis algusest. proua Del Castillo, teil on sõna. Thank you very much um,, Chair uh.... suur tänu. meil on olnud võimalik laiemalt et mõista seda, kui oluline on see algatus Euroopa jaoks, Euroopa majanduse, Euroopa kodakon-, äh, kodanikuühiskonna jaoks, sest oluline on kasutada kõiki digitehnoloogia võimalusi. ühendavus on muidugi keskse tähtsusega ja komisjoni ettepanek rõhutas eriti just seda tari-, taristu aspekti, mis rõhutas seda, et on vaja võib-olla sada miljardit eurot selleks, et väga suure läbilaskevõimega taristut rajada. sellel on ka mõju õiguslikule raamistikule, millega me siin tegelemegi. konkurents, riskide võtmine, pikaajalised investeeringud väga suure läbilaskevõimega võrkudesse on väga olulised Äh, ja need toetavad sidevõrkude arengut. tahtsin teile praegust konteksti meelde tuletada ja tuletan teile meelde ka neid eesmärke, äh, millele peaksime keskenduda. peame ütlema esiteks, et tänan kõiki asjaosalisi, esiteks minu kolleege, variraportööre, ma arvan, et kõik kolleegid on väga positiivses mõttes panustanud, nende suhtumine on olnud meeldiv, mis on muidugi väga oluline sellise protsessi puhul. Nad on teinud intelligentseid, huvitavaid ettepanekuid, millega võime suuresti nõustuda. aga üldiselt pean ütlema, et tegemist oli huvitava ettevõtmisega pean ka ütlema, et tehniline meeskond, need inimesed meie fraktsioonidest ja ka ITRE sekretäriaadist on teinud tõesti head tööd ja tahaksin selle välja tuua. nüüd aga käin üle mõned peamised aspektid. kõigepealt meil oli olemas ajakava mille kohaselt hääletus pidi toimuma üheteistkümnendal juulil, aga IMCO komisjon pidi kahekümne teisel juunil seda tegema, ehk siis IMCO palus hääletuse edasi lükata, sellepärast et nemad ei jõudnud äh, ajagraafikusse. nüüd siis IMCO hääletab neljandal septembril ja meie hääletame üheteistkümnendal septembril see ei ole kuigi paljutähenduslik äh, selles mõttes, et millal me peame ühele poole jõudma, sest niikuinii tuleb suvepaus, äh, ehk siis enne suvevaheaega on tarvis otsused ära teha. viimane variraportööride koosolek toimub üheteistkümnendal juulil. ka käesoleval nädalal on üks selline koosolek ja selline ongi olukord. nüüd, millised on olnud edusammud ähm,? raadiospektri võrk ähm,, asjus on olnud edusamme. ma arvan, et küllaltki järjepidev selline eelkompromiss on meil olemas, päris kompromissist saab rääkida siis, kui kõigega on ühele poole jõutud, aga selline eelkompromiss on meil olemas selles küsimuses, Äh, raadiospektri äh, ala suhtes ja ka juurdepääsu suhtes. me oleme ka kokku leppinud selles suhtes, et kuidas defineerida väga suure läbilaskevõimega võrke ning selline mõistemääratlus peab olema järjepidev, kui me tahame rääkida konkreetsete meetmete Äh, konkreetsetele meetmetele juurdepääsust, sest ähm, meil võib olla küll võimekus, aga võib juhtuda, et meil ei ole vahendeid selleks, et meelitada juurde investeeringuid, pakkuda kindlust, ennustatavust, ehk siis kuna on olemas selline eelkompromiss, muudatusettepanekute suhtes, kui nii võib öelda, äh, raadiospektri asjus. siis nüüd me keskendume juurdepääsule. juurdepääsu puhul on õhus veel mitmed küsimused, näiteks kaasinvesteeringu mudel, äh, ka see, et mil määral tahetakse kasutada komisjoni välja pakutud meedet selleks, et stimuleerida väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõttu. või siis näiteks sümmeetrilised kohustused või ka küsimus sellest, et kuidas äh, käituda mitte konkureerivate äh, oligopooli, äh, oligopolidega. teatud riikides on selline risk olemas loomulikult me jätkame tööd variraportööridega, me oleme teinud tihedat koostööd, aga kuna meil on nüüd võimalus ka komisjonis seda arutada, siis võtan kõiki teie seisukohti arvesse ja kõik, mille te välja ütlete, on väga teretulnud edasiseks analüüsiks, selleks et ähm, mõelda, kuidas parandada meie üldist lähenemisviisi, aitäh! Äh, suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel palun kolleeg Kumpula-Natri kaheks minutiks, palun. suur tänu, esimees. see oli väga hea sissejuhatus raportöörilt, proua Kastiialt, ja lisaksin veel üht-teist. kõigepealt võin tänada raportööri ka selle eest, et oleme ajagraafikus, nõu-, nõukogu on võib-olla pisut aeglasem ja ka IMCO soovis endale lisaaega, nii et kasutame ka ise seda lisaaega hästi ära oma komisjonis. üldiselt tänan teid kõiki, sest oli üle tuhande muudatusettepaneku, mis tähendab seda, et kõik lugesid aktiivselt seda dokumenti ja loodan, et jõuame ka sellise tulemuseni, mida me soovime saavutada. me ju soovime Äh, digitaalse taristu arengut ja seda, et äh, nii-öelda andmemajandus Euroopas hakkaks toimima. siin me ei lähtu sugugi tavapärasest olukorrast, vaid tahame olukorda paremaks muuta. ja sellepärast analüüsimegi seda, kuidas saaks suurendada investeeringuid väga suure läbilaskevõimega võrkudesse ja teistesse valdkondadesse, mis on väga olulised äh, investeeringute jaoks, näiteks juurdepääs, raadiospekter ja ärimudelid. kui rääkida olemasolevatest turgudest, siis eh, nii konkurents kui ka nõudlus on need tegurid, mis panevad investeeringud toimima. Euroopa digiteerimise kohta võib öelda, et nõudlus on ju olemas. asjade internet, 5G ja suur liiklus on juba praegu prognoositavad, mis tähendab, et ma võin olla natuke skeptiline nõudluse suhtes, aga kindlasti nõudlus on olemas. me ei taha näha, et Euroopas tekiks veel suurem digilõhe, vastupidi, me tahame, et terve Euroopa võiks olla ühtse digitaalse turuga ja tegemist võiks olla ühtse mm, digiplatvormiga näiteks terviseteenuste jaoks, uute ärimudelite jaoks kõige muu jaoks ja seetõttu on see meile kui poliitikutele oluline. ja me tahame, et uusi digilõhesid ei tekiks. Äh, tuletan teile ka meelde, et IMCO peab ka välja mõtlema selle, kuidas teha nõnda, et kõigil oleks äh, kiire internetiühendus mõistliku hinnaga nõnda, et see ei, ei oleks variant, mis on mõeldud ainult innovatiivsetele investoritele, vaid ikkagi kõigile. kokkuvõtteks ma arvan, et valitud suund on õige, reguleerima mingil määral peab, selleks et turg jääks konkurentsivõimeliseks ja et taas mingeid monopole ei tekiks pärast seda ettevõtmist. suur tänu teile, kolleeg Kumpula-Natri. nüüd ECR-i nimel palun kolleeg Tošenovski suur tänu. seoses juba varem öelduga võib öelda jah, tegemist on väga mahuka paketiga, mis on oluline, aga oluline on ka vastutuse küsimus. turg areneb väga kiiresti ja raske on hoomata seda, kui palju rahastust täpselt kaasatakse. mul on hea meel, et kompromissi osana on olnud arutelud väga avatud ning ma väärtustan seda, mida hea kolleeg on teinud. tõesti, kolleeg Del Castillo võtab arvesse kõiki arvamusi ja tuleb ka välja, kui keeruline kogu see teema on. samuti meeldib mulle see, kuidas raportöör äh, suudab tegeleda äh, suure läbilaskevõimega võrkude teemaga, samuti juurdepääsu teemaga, sest need teemad on väga keerulised. ehkki suuremal osal küsimustest saan ma olla raportööriga samal meelel ja me näeme siin häid lahendusi tulevikuks, siis teatud küsimustes äh, on meie seisukohad erinevad. näiteks, kui rääkida äh, liikmesriikide reguleerijate õiguskaitsevahenditest, nende võimalik vetoõigus näiteks, teiseks raadiospektri küsimus, me ei tohi unustada, et selles küsimuses on olemas kakskümmend kaheksa erinevat turgu, mis on omavahel küllaltki erinevad. põhimõtteliselt ähm, on turgudel olukord erinev küll, aga kindlasti saame hakkama. viimaseks Berekiga kattuvus ja siinkohal viitaksin tõesti oma kolleegidele eh, taaskord, sest ehm, raportöör suudab leida nende kahe dokumendi vahel eh, seoseid. Neid tuleb koos käsitleda. Need kaks ettepanekut peavad omavahel sidusad olema. seega me proovime ka oma ajakavasid harmoneerida ja seega loodame, et üheteistkümnendal septembril jõuavad mõlemad dokumendid selleni, et nad võetakse vastu. et nad oleksid omavahel sidusad. tänan teid veel kord koostöö eest, proua Castillo, ja loodan, et suudame välja tulla väga hea ettepanekuga. jah, äh, tänke, Efsem, nexti. suur tänu. järgnevalt Alde nimel palun Kaja Kallas, olge hea. And um, thank you. aitäh tänan raportööri tehtud töö eest. nagu ütlesite, tegemist on mahuka dokumendiga ja muudatusettepanekuid on ka väga palju, ehk siis pigem keskendun kompromissidele. raadiospektri küsimuses ma arvan, et siin arvamused väga erinevad ei ole on vaja kasutada ühtset raadiospektri poliitikat ja peab pakkuma ka litsentsi saajatele teatud kindlust. aga see kahekümne viie aastane miinimum peab olema tingimuslik sõltuvalt vahehindamisest, selleks et saaks maksimaalsel tasemel ära kasutada raadiospektrit tehnoloogiliste arengute vaatevinklist ähm juurdepääsu küsimuses ei ole äh, väga kiireid edusamme tehtud. minu seisukoht on olnud selline, et väga suure läbilaskevõimega äh, võrkude kohta ei peaks erisätteid olema. paljudel liikmesriikidel on tegelikult olemas juba eraldi eesmärgid selleks ja nüüd selline lähenemine siin ei aitaks Äh, ma ka leian, et komisjoni hinnang äh, turu olukorrale ei ole kõige korrektsem, sest reguleerijatel ei peaks olema äh, kohustust hulgimüügiturgu analüüsida. oligopolide kohta võib öelda, et Euroopas on teatud trend mille kohta võib öelda, et kui suurendada dereguleerimist, siis see suurendab riski, et toet-, et kasvavad oligopolid. ehk siis ma ei saa toetada mõlemat varianti korraga. nagu, äh, kuna ITRE vastutab definitsioonide eest, siis ma arvan, et need tuleb veel üle käia. ja viimaseks ma arvan, et komisjoni ettepanek ei ole suutnud telekomi aspektist äh, ühisturgu äh, paremini toimima panna ja oleks väga kahju, kui me nii tarbijatele kui ettevõtjatele ei suudaks telekomi võim-, äh, telekomi valdkonnas suuremaid võimalusi pakkuda, aitäh ja ootan edasist koostööd! jah, recht herzlichen Dank. suur tänu. kolleeg Raimond ei ole kohal, nagu äh, tundub, kui saalis ringi vaatan. FTD David Borrelli, teil on sõna, palun. meile president, eh, i nostri emendamenti vanno nella direzione di una. aitäh. meie muudatusettepanekud peavad suurendama konkurentsi nii taristu kui teenuste vallas kuna me oleme valmis saamas ühisturu loomisega, siis me peame ka keskenduma oma kodanike vajadusele ja ainult tõeline konkurents tagab piisavad investeeringud Euroopa konkurentsivõime säilitamiseks ainult 40,. ainult nelikümmend, ainult neljakümnel protsendil Euroopa maapiirkondades elavatest kodanikest on juurdepääs tänapäevastele võrkudele. ja meie leiame, et internetile juurdepääs on põhiõigus ja kõigil peab olema äh, võimalus internetile juurde pääseda, ka inimestel, kes on maapiirkondades. praegused sõnastused koormavad täiendavalt liikmesriikide reguleerijaid ning nagu ka Berek äh, ütleb, siis ähm, praegune lähenemine ei aita telekomisektori nelja monopolisti võimu vähendada me peame tegema nõnda, et liikmesriikide asutused saavad kasutada oma vahendeid selleks, et konkurentsi parendada. juurdepääsu küsimus, see kohustus sõltub ka fiskaalsest juurdepääsust. ja tegemist peakski olema peamise vahendiga, mida me kasutame kestliku konkurentsi ja investeeringute arendamiseks. minu meelest komisjon peaks olema siin ambitsioonikam. Euroopa kodanikel peaks olema suurem juurdepääs koordinatsioonile, kui rääkida eh, spektrumist. nüüd eh, litsentside vahehindamine, seda ma tervitan, aga me ka teame, mida öeldakse nõukogus selle kohta. Eh, arvan, et Euroopa Liidu seisukoht peaks olema ambitsioonikam selleks, et väiksemad või mittetulunduslikud to-, operaatorid saaksid siiski ka juurdepääsu spektrile. ja ma arvan, et parlament võiks olla enne septembri hääletust ambitsioonikam. elektroonilise side reguleerimine äh, on praegusel hetkel ainus võimalus mõjutada telekomisektorit selleks, et tagada lõppastmes kodanike kaitse ja komisjon ise peab oma mõjuhinnangu järeldused ka lõpule viima, sest äh, nagu aru saada, investeerimisotsused on väga tähtsad, ma rõhutan veel kord, kõigil Euroopa kodanikel peab olema piiramatu juurdepääs kiirele internetile. aitäh! jah, recht herzlichen Dank! suur tänu! ma ei näe, et oleks rohkem sõnasoovijaid. siis annan komisjoni esindajale sõna. Liisa Terava, palun! Uh, thank you, thank you, Mr Chairman. aitäh. esiteks soovin õnnitleda ITRE komisjoni tehtud edusammude eest selles väga laialdases küsimuses. raadiospektri küsimuses tervitame vägagi seda, et need seisukohad on ITRE komisjonis hakanud kokku langema ja ühtlasi langevad need ka kokku komisjoni mõttelaadiga. Need muudatusettepanekud, mida me näeme, aitavad ähm, komisjoni ettepaneku teksti selgemaks muuta ning tugevdada teatud võtmepõhimõtteid. ühes konkreetses küsimuses ähm, seoses raadiospektriga mainis äh, proua Kallas litsentsi kestvuse küsimust. loomulikult me tervitame seda, et parlament on samal seisukohal nagu komisjon, et tuleb pakkuda õiguskindlust investoritele ja investeeringutele traadita võrkudesse. veelgi olulisem on see praegu, kui varem, sest nüüd tullakse välja 5G võrkudega, mis on väga tihedad ja seal, sinna on vaja olulisi investeeringuid. vahehindamise kohta paar sõna. ma saan aru, et mida pikem on litsentsi kestvus, siis seda olulisem on vahendite olemasolek selleks, et saaks sekkuda, kui kõik hästi ei lähe me leiame, et meie ettepanekus on juba olemas mehhanismid selle probleemiga tegelemiseks, aga loomulikult saab neid tugevdada, ehk siis ma olen selle seisukohaga igati nõus. aga vahehindamise kohta ütleksin, et võib-olla peame mõtlema sellest, et me ei loo sellist süsteemi, mis praktikas eh, justkui viitaks mingile ebakindlusele. vaadake praegustele litsentsidele, need kestavad tavaliselt viisteist kuni kakskümmend aastat ning praegune mehhanism ei ole vältinud seda, et või ei ole õigemini pärssinud ähm, asutuste võimalust süsteemi hästi reguleerida. juurdepääsu küsimus. loomulikult tarvit-, äh, tervitame selles küsimuses tehtud edusamme. ma saan aru, et see mõiste väga suure läbilaskevõimega võrk, et see mõiste teie meelest ei ole väga erinev komisjoni seisukohast. me arvame, et ehm, see peab olema piisavalt ambitsioonikas mõistemääratlus, mis peegeldab ka vajadust tulevatel aastatel tagada ühendatavust ning just sellest lähtekohast tuligi komisjoni definitsioon ja nüüd ma saan aru, et ka ITRE komisjoni liikmed on samal seisukohal. samaaegselt aga tuleb silmas pidada, et väga suure läbilaskevõimega võrgud ei tule tulevikus äh, ainult ähm, nii-öelda juhtme kaudu, vaid ka traadita võrgud on väga olulised äh, suure läbilaskevõime tagamiseks, ehk siis ka see peaks äh, dokumendist välja tulema. järgmine küsimus. turu reguleerimine, pakkudes samaaegselt piisavaid kaitsemeetmeid konkurentsile ja investeeringutele, siis me oleme muidugi alati uskunud konkurentsi seega meie ettepanek põhineb olemasoleval SMP raamistikul. tegemist on olnud väga hea ja paindliku raamistikuga. see aitab erinevaid turuprobleeme lahendada, konkurentsiküsimusi lahendada, ehk siis ei ole põhjust valida mingit muud teed muidugi aga on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et näiteks ähm, suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtt on, kuna see on aeglane, siis on vaja meetmeid selle probleemiga tegelemiseks. sama võib öelda ka digilõhe kohta. seega meie ettepanekusse sisse kirjutatud ähm, stiimulid on olulised selleks, et ähm, sellele probleemile vastu seista. määrus peaks põhinema turu korrektsel hinnangul, vahel on ju turud äh, geograafiliselt väga piiratud, aga lõppeesmärk on see, et lõpptarbijad saaksid kasu omavahel konkureerivatest teenustest. paistab, et natuke on millestki valesti aru saadud, justkui et me tahame, et äh, reguleerijad hakkaksid ähm, analüüsima jaemüügiturgu, aga ega sellist asja meie ettepanekus ei ole. Äh, ehk siis seda tuleb silmas pidada. samuti on oluline sümmeetriliste õiguskaitsevahendite kohta käivad reeglid. me teame, et võrgu nii-öelda viimases osas ei ole majanduslikult äh, või praktiliselt võimalik üht-teist teha, ehk siis on vaja sümmeetrilist lähenemist, millele tuleb seada ka piirid, sest me ei taha väiksematelt operaatoritelt ähm, võtta ära seda võimalust riskida uutesse võrkudesse investeerimisel. arvan, et need olid äh, peamised mõtted, mille tahtsin välja tuua ja taaskord ma tahan teid tänada tehtud edusammude eest ning olen kindel, et näeme lõpptulemust parlamendis, ehm, sellist lõpptulemust, mis on väga hea, septembrikuus. komisjon muidugi on alati teile alati kättesaadav, eh, et saaksime teha koostööd. suur tänu, eh, proua De Castillo, palun. I like also to thanks eh, the commission the suur tänu, tänan komisjoni nende pideva valmisoleku eest Ähm, tõesti suhelda Euroopa Parlamendiga ja leida teatud tehnilisi lahendusi. ma näen, et nendepoolne tahe on olemas ning ähm, selle eest võin neid tänada. nagu alguses öeldud, siis ähm, võtan arvesse kõike, mida mu kolleegid rõhutasid oma sõnavõttudes ja kindlasti jätkame tööga selleks, et meie töö vastaks ka ootustele, mis selles küsimuses õhus on. loodame, et suudame pakkuda neid nii-öelda kiirteid, mida Euroopa infoühiskonnal tänapäeval vaja on, sest sellel asjal on ka globaalne mõõde. aitäh! aitäh, Pilar! ja tahtsin öelda, et hääletus ITRE-s toimub üheteistkümnendal septembril, nagu Pilar ka ütles, ning IMCO seega saab veel aega äh, oma küsimustele vastamiseks. järgmiseks äh, aga päevakorrapunkt kuusteist. Äh, raportöör on Jevgen Dožanovski paraku on ähm, sa umbes sada nelikümmend muudatusettepanekut, nelisada nelikümmend üks muudatusettepanekut äh, ning tahaksingi kohe anda sõna härra Dožanovskile oma seisukohtade seletamiseks. aitäh! esiteks tahaksin alustada sellest, et kõigepealt ähm, tänaksin oma kolleege, variraportööre, selle eest, et oleme teinud head koostööd. sest ähm, meie lähtekohad ei olnud sugugi ühesugused, arvamusi oli palju ja need olid erinevad. me oleme maha pidanud mitu koosolekut ning ma austan seda, milline avatud Äh, diskussioon meil oli. hääletus peaks toimuma üheteistkümnendal septembril koos äh, eelmise päevakorrapunktiga ning nagu juba öeldud, siis proovime neid kahte raportit omavahel nii palju seostada kui võimalik. seega ma tahaksin äh, nimetada peamisi elemente, millel põhineb parlamendi kompromiss Need on selle raporti peamised äh, muutmisalused samuti. me räägime siin äh, riiklike äh, reguleerijate koondamisest ja süsteemi üleüldiselt tõhusamaks muutmisest. koordineerimine peab olema seetõttu Euroopas hoopis tõhusamalt tagatud ning teisest küljest on olnud meil väga head kogemused ka praeguse pereki struktuuriga. isegi siinsamas parlamendis on perek väga hea reputatsiooni juba saavutanud, äh, sellepärast et äh, teada on, et äh, selles süsteemis on ekspertteadmised ja nad on ka meie tööd tõhustanud. peamine küsimus, mis mm, vastust otsis meie puhul, oli see, et kas me peaksime peregi ametit toetama või looma sellise suurema ja laiema ameti. see on komisjoni ettepanek ühtlasi või jätame sellise tänase kahese institutsionaalse struktuuri alles? minu arust on see olnud edukas, ütleb raportöör. ja nagu öeldud, selle reputatsioon on väga hea. raportöörina on mul väga hea meel selle üle, et oleme saanud enamuse konservatiivsema lähenemise taha. see tähendab seda, et jätame alles kahese struktuuri teatud osad aga selleks, et äh, süsteemi tugevdada, tuleb arvesse võtta tänast olukorda ning ka meie mineviku kogemusi juba olemasoleva struktuuriga. mis perekit ennast puudutab, siis äh, see saab suurema rolli meie ettepaneku kohaselt, tegemist saab olema õigusliku üksusega ning äh, võtame arvesse parlamendi positsiooni selle otsuse puhul. parlamendi otsuse aluseks on läbirääkimised ja otsus, mis puudutab uut pereks, pereki statuuti ja oleme pannud selle ka oma ettepanekusse kirja. endiselt on õhus küsimus, kas perekil peaks olema ka mingisugune apellatsiooniorgan, mingi kohtu moodi organ, see on endiselt äh, lahtise otsaga küsimus ja ma usun ka, et tänasel variraportööride kohtumisel lahendame me selle küsimuse ära ma ei usu, et sellest saab väga suur komistuskivi. siis oleme reguleerijate nõukogu ja töörühmade struktuuri tõhustanud oma ettepanekutes ning mis eh, pereki asukohta puudutab, eh, siis oleme võtnud vastu komisjoni ettepanekul eh, mitmed aspektid. eriti puudutab see detsentraliseeritud asukohta. tegemist on Euroopa Liidu ametiga, aga uues pereki nimes ei ole seda kuulda. see on Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni toetajate nõukogu ja pereki lühinimi peab alles jääma mis puudutab äh, direktori mm, määramist, siis me oleme nõus sellega, et äh, Euroopa Parlament on püüdnud seda veidike piirata, seda pädevusala, ja see peaks alles olema ja alles jääma. perek peab kindlasti oma uute ülesannetega silmitsi seisma ja nende kõrgusel olema, peamiselt äh, rändlustasude koodeks, selle oleme püüdnud ka siia kaasata sellesse teksti ning püüda ka loogikat säilitada teiste õigusaktidega Euroopa Liidus niimoodi, et eh, määrust ei peaks mitte kogu aeg muutma hakkama. oleme saanud aru ka sellest, et mitmeid uusi ülesandeid on, kogu turg on muutumas, aga PEREK meie arust saab oma tööga hästi hakkama ning me hakkame kindlasti ka ülevaatusklauslit parandama viie aasta jooksul on komisjoni ülesanne hinnata, kas kahene struktuur praeguse ameti puhul on äh, õigustatud või on vaja midagi muuta. uued ülesanded pereki jaoks muidugi tähendavad ka seda, et äh, rohkem nõudlust on selle töötajaskonnale ja meie arust on seetõttu äh, oluline, et töötajaid oleks rohkem neljakümne või neljakümne viie inimese võrra. ja lõpetuseks arvan ma, et Maria Gabriel, volinikukandidaat, on väga positiivselt äh, võtnud sõna sellel teemal ja tahaksin tänada teid kõiki hea koostöö eest, ootan arutelusid variraportööridega tulevikus. ja ma arvan, et saame selle tööga kiiresti lõpule, suur tänu! suur tänu, ütleb esimees. järgnevalt saab kõneleja sõna härra Karints Rahvaparteist, aga ta ütles, et vabandab, et ta ei ole ise kohal, loen kiiresti ette, mida tema on kirjutanud. head kolleegid, kõigepealt tahan ma öelda, et äh, härra raportöör äh, härra Tošenovski ning variraportöörid on teinud suurepärast tööd ja hea on olnud koostöö selle raporti teemal. tõsine küsimus ei puuduta muidugi Pereki vormi mitte, vaid tema toimimispõhimõtteid. me ei tohiks silmist mitte lasta, mida on vaja, kui me arutame selle organi formaati. eesmärk on see, et need eesmärgid, mis õigusandlus talle pakub, oleks ka ellu viidud. mulle valmistab muret see, et uus struktuur suurendab bürokraatiat ja sellepärast peaksime mõtlema hoopis, kuidas tänane toimiv struktuur võiks olla tugevdatud Äh, uus elektroonilise side Euroopa reguleerivate asut-, asutuste ühendatud amet ei ole kindlasti eesmärk killustada Euroopa Liidu digitaalset turgu, vaid hoopis säilitada selle terviklikkus. uus äh, statuut ja pädevused ning ülesanded on suurendatud ja tõhustatud ning seetõttu on ülioluline tagada, et uued vastutusvaldkonnad kajastuksid ka PERECi ameti eelarves ja ka inimvaras kuna variraportööride kohtumisi on vähe jäänud, oleme juba jõudnud, peab ütlema, olulistes küsimustes kokkuleppele ja lõppkokkuvõttes uue ameti ja staatus quo vahel on hea tasakaal tagatud. ma arvan, et praegune variraportööride kokkulepe on tasakaalus ning vastab enamikule ootustele. suur aitäh kaasatuse ja koostöö eest! see oli härra Kaarents ja nüüd jõuame sotsiaaldemokraatide juurde. proua Kreel, palun suur tänu teile, esimees. ma tahaksin kindlasti tunnustavate sõnadega raportööri aadressil nõustuda. on olnud väga huvitav ja pingeline, aga ka hea koostöö ja algus, peab ütlema, oli raske, sellepärast et meie positsioonid olid niivõrd eh, erinevates nurkades, mina ise ja minu fraktsioon oli seda meelt, et komisjoni ettepanek oli hea ettepanek eh, kaotada ära see topeltstruktuur ning et meil oleks täielik, täieõiguslik amet äh, ühtse struktuuriga. pärast pikki arutelusid nii pereki kui ka rahvuslike vastavate pädevate ametitega ja variraportööridega äh, jõudsime me selleni, et äh, meie kojas ei ole enamust selle struktuuri toetamise taga. ja siis pidime vaatama, et kuidas me siis praeguste olemasolevate instrumentidega jõuaksime nii kaugele, et saavutame maksimaalse tõhususe. ma arvan, et raportöör ütles seda siin ka juba alguses hästi. minu arust on ülioluline see, et perekil jääb topeltstruktuur alles, aga eh, et ta saaks eh, juriidilise isiku staatuse, hoiaks selle sellisena, nagu ta on, sest see on oluline eh, nii Eh, telekomi ja ühisturu eh, eesmärke silmas pidades. ning et, eh, et me saaksime selle otsuse vastavalt vastu võtta. minu arust on tähtis ka see, et me oleksime loogilisemad oma tuge, tegevuses, nii et nõukogu esimehe mandaat oleks kaks aastat pikem kui siiani, siis me jõuame sama loogikani nagu teised ametid praegu oma töötamispõhimõtetes ja mul on hea meel ka selle üle, et eh, Pereki amet tulevikus ei tegele mitte ainult haldusküsimustega, vaid ka sisuliste küsimustega. ja seetõttu on võimalik liikmesriikidele, kes on väiksemad, tugevamat toetust avaldada. minu arust on see väga tervitatav ja loodan seetõttu ka, et saavutame suurema eelarve ja et Pereki ameti töötajate arvu on võimalik eh, vastavalt suurendada ja kui meie viimastel variraportööride kohtumistel see niimoodi äh, sündida saab, siis ilmselt komisjonis äh, saavad ka need ettepanekud enamuse toetuse, suur tänu! suur tänu, järgnevalt Alde ja proua Kallas, palun! Thank you and uh, thank you. suur tänu ja suur aitäh raportöörile ka tehtud töö eest selle raporti kallal. mul on väga hea meel, et te olete võtnud arvesse mõningaid ALDE muudatusettepanekuid, mis rõhutavad seda, et PEREK peab kindlasti ka tarbijakaitsealast tööd tegema ja koostööd tegema digitaalseid algatusi toetades ning ka info jagamist ja vahetamist toetades erinevate ametite vahel. toetan ka seda, et perekile anti juriidilise isiku staatus, selleks et ta saab õiguslikke äh, Äh, siduvaid otsuseid teha. ja oluline on ka tagada äh, selleks vaja, vajalikud protsessid. samas kahetsen ma seda, et arutelud selle raporti teemal on keskendunud sellele, et äh, moodustatakse suur kollamet, mis on väga suure struktuuriga, meile ei meeldi liigne bürokraatia ja duaalne struktuur ehk kahene siis pereki ja pereki ameti vahel on loodud, see ei ole üheski teises äh, ametis nii, sellepärast et see on mittevajalik ja äh, loob äh, dubleerimist. kui meil on õiguslikult paigas see, mis organiga on tegemist, ükskõik, kas see on nõukogu amet või agentuur, see on ükskõik, aga tema olemasolu on õiguslikult tagatud, selle asemel, et andes nüüd ühele ametile täievolikud õigused, on meil nüüd kaks neid ma tõesti ei saa sellest äh, lahendusest aru, et meil on kaks äh, erinevat organit äh, oma staatusega, minu arust üks oleks päris hea ja pragmaatiline lahendus, aga kompromissid on, nagu nad on ja seetõttu ma arvan, et mitte kõik ei saa olla nendega alati rahul. suur tänu ja ootan selle arutelu lõppu. Yes uh,, many thanks. suur tänu variraportoride pealt. Eh, nii palju siis, kas on veel eh, sõnasoovijaid? kui ei, siis jõuan jälle komisjoni juurde. nagu teate, komisjoni esindaja, teil on kolm minutit, olge hea. Thank you very much um,. suur tänu teile, esimees me oleme muidugi suure huviga järginud arutelusid eh, selle raporti üle ja teame, et on olnud raskusi mitmete inimeste jaoks, olemaks nõus komisjoni tehtud ettepanekutega. ja seetõttu loomulikult saame aru ka sellest, mikspärast on kompromiss praegu sellisel kujul. kaks asja meil on väga hea meel muidugi, et äh, Perekil on nüüd konkreetne õiguslik staatus. võib-olla isegi, kui tal on äh, erinevad väljakutsed ja uued ülesanded, siis õiguslik siduvus on kindlasti otsustusprotsessi jaoks väga tähtis. ja see tagab ka vastutustundliku läbimise ning läbipaistvuse. igal juhul tervitame seda. teisest küljest muidugi me kahetseme teatud asju ja kahetseme nimelt seda, et te olete jõudnud järeldusele, et kahene struktuur on parem kui ühtne struktuur, mille komisjon äh, on teinud ettepanekuna. meie usume, et see loob äh, liigset bürokraatiat ja ei too kaasa seda tõhe-, tõhusust, mida perekil tuleviku jaoks on vaja selleks, et lisaülesannetega toime tulla. siis jõuame pereke ameti juurde. loomulikult oleme nõus kõikide praeguse lähenemise ettepanekutega, aga samal ajal kahetseme ka seda, et Pereki ameti töötajad, nende roll on piiratud praeguste ülesannetega, nii et toetust antakse Pereki mm, tegemistele. oleks olnud hea iseenesest, kui pereki töötajad oleksid saanud ka sisulistesse küsimustesse süüvida rohkem ja see on tulevikus aina tähtsam, kuna perekil on rohkem ülesandeid. kui me vaatame seda, kuidas amet praegu tööd teeb, siis loomulikult äh, suurepärane on see töö, aga see on väikesemate regulaatorite kohustusi suurendanud osaleda selles töös ja kui te vaatate ekspertrühmi, siis äh, kui te vaatate seda, kus põhiline osa on äh, tehtud või kus seda tehakse, siis ainult paar äh, üksikut regulaatorit sinna osalevad ja samas on seitsekümmend vabandust, seitseteist neid, kes mingisuguseski töörühmas ei osale. nii et kui oleks meil ühe struktuuriga agentuur, siis oleks saanud aidata ka toetada tõsist sisulist Pereki tööd. suur aitäh! Yes, thank you so much! suur tänu! ütleb esimees. nagu teate, siis äh, ka eelarvekomisjonis käib praegu arutelu sellel teemal, kuidas äh, Perekit ja Niisat kokku viia paremaks äh, andmete vahetamiseks, sest kui me tahame tõesti ühtset digitaalset turgu, Euroopa energiaturgu ja nii edasi, siis peaks olema kuidagi peavalustatud ka nende Äh, äh, töö. aga nüüd äh, kolleeg Tosunovski, palun. suur tänu teile veel kord. aitäh kõikidele kolleegidele, ka variraportööridele. ma tõesti tahaksin teid tänada teie lähenemise eest sellele raportile, sest ei olnud lihtne mitte leida ühtset häält ja olla ühtsed ja mul on väga hea meel ka selle üle, mida ütles Konstantin Kreel ja selle üle, kuidas ta püüdis leida mm, sellist keskteed. ma arvan, et meil on äh, õnnestunud kokku panna mitmed tegelikult algselt üksteisele vastu käinud arvamused. ma ei ole nõus sellega, et meie käesolev ettepanek suurendab liigselt äh, bürokraatiat. praegu ju olemasolevate kogemustele toetudes püüame me seda hoopis vastupidi vältida. oleme võtnud arvesse, kuidas perek on praeguseni töötanud. ja ma olen veendunud, et asjad, mis äh, toimivad hästi ja on kogemusepõhised, ka liikmesriikide ametite parima teadmise järgi neid ei tohiks lihtsalt pea peale keerata. ma saan aru ka komisjoni murepunktidest ja sellepärast oleme ka kaasanud ülevaatusmehhanismi, mis rakendub viie aasta möödudes, nii et me saame vaadata, kuidas meie praegune ettepanek on praktikas toiminud. tegemist on ülisuure turuga, dünaamilise turuga, mis muutub väga kiiresti ja raske on seda ette ennustada. nii et veel kord suur aitäh kõigile ja ma usun, et äh, saame selle ettepanekule joone alla tõmmata, sest mõningad väiksemad äh, detailid on veel vaja kokku leppida. ja ma loodan, et see saab olema hästi toimiv ja saame kokkuleppele, sest oleme püüdnud tõesti kõik, kõigi rahuldavat ühtset lahendust leida. ja nagu juba eelkõnelejad ütlesid, see ei olnud alguses lihtne ja sellepärast tänan kolleegide konstruktiivset lähenemist. Yes, thank you so much. aitäh! ma arvan, et see oli kokkuvõttes kõik väga hea. nagu teate, üheteistkümnendal septembril on ITRES hääletus, nii et äh, aega veel veidi on. mulle tundub, et tõmbame täna otsad kokku varem ja alustame taas kell kolm energiatõhususega ning äh, taastuvate energiaallikatega Äh, head lõunapausi ja kõike head. sellega on meie kohtumine lõppenud